ma avan meie istungi ja alustan sellest, et tervitan kõigi nimel härra Igor Kormanit, kes on Moldova Vabariigi Parlamendi spiiker. tervitan tema delegatsiooni ka. Nad istuvad külastajate rõdul ja jälgivad meie arutelu täna siin Moldovaga sõlmitavate lepingute üle. assotsiatsioonilepingu sõlmimine Euroopa Liidu ja Moldova Vabariigi vahel. delegatsioon osaleb tervel real kohtumistel täna parlamendis. Euroopa Parlamendi nimel soovin teile meeldivat viibimist siin Brüsselis ja nüüd läheme esimese päevakorrapunkti juurde, tegemist on ühise